kell kaksteist. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine arutelu Euroopa uurimismääruse ja Euroopa vahistamismääruse üle. tegemist on Meelo raportiga ja proua Ladfordi raportiga ja kõigepealt annaksingi sõna raportööridele. kõigepealt härra Meelo, palun Eh, suur tänu, lugupeetud eh, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. selle direktiivi vastuvõtmine on eh, kurjategijatele halvaks uudiseks. see on hea, oluliseks tööriistaks nendele, kes viivad läbi kuriteo uurimusi meie piirkonnas inimeste, kaupade, kapitali ja teenuste vaba liikumine võimaldab ka kergemini kurjategijatel liikuda kui varem. ja uute töövahenditega on meil võimalik piiriüleste kurjategevuse, kuritegevuse vastu äh, paremini võideldada tegemist on siin kuritegudega nagu uimasti kauplemine, inimkauplemine, pedofiilia, äh, mõrvad ja nii edasi ja nii edasi. kõik sellised piiriülesed äh, kuriteod äh, on väga olulised, nagu Madeleine McKenni juhtum, kus olid seotud kak-, millega olid seotud kaks riiki, Ühendkuningriik, Portugal see direktiiv oleks olnud kasulik ka selle juhtimise, juhtumi puhul bürokraatiat oleks vähendatud. võtke arvesse seda, et me ei püüa siin ei ühel ega teisel moel meie põhimõttelisi õiguspõhimõtteid artiklist kuus ohtu seada Euroopa äh, uurimis- määrust kinnitatakse väljaandvas riigis ja seda saab siis rakendada ühes või teises, ühes või mitmes täidesaatvas liikmesriigis. teavite kogumiseks on oma konkreetsed kirjeldatud meetmed, mille puhul kehtib vastastikuse tunnustamise põhimõte. DNA andmete võtmine tunnistajate ülekuulamine, pangakontode, pangatehingute kohta käiva info hankimine ja kõik sellised meetmed äh, on sellega seotud. välja arvatud juhul, kui on selged põhjused, miks sellisele uurimisväärusele ei jääda. tuleb siin on ka õigus kaitsele, seda õigust kaitsele tuleb austada, ülekuulatavad inimesed võivad olla kindlad, nende õigused on tagatud, neil on apellatsiooniõigus ja nii edasi ja nii edasi. kõikide nende, kõik need meetmed, mis aitavad bürokraatiat vähendada ja ning tugevdada vastastikuse, vastastikususe põhimõtet, on teretulnud tulevikus on meil äh, kuriteo uurijate vahel paremad sidemed äh, ja meil on õnnestunud Euroopa Parlamendis jõuda kokkuleppele pärast pikki raskeid läbirääkimisi. aga nüüd oleme siis jõudnud tulemuseni, millega ma olen äärmiselt rahul ja seetõttu lugupeetud juhataja, oma sissejuhatavas sõnavõtus tahaksin ma tänada kõiki neid, kes on esindanud eesistujad, Taani eesistujad, Iiri, Küprose, Kreeka äh, eesistujad, tahaksin tänada kõiki variraportööre, eranditult tahaksin tänada Sarah Latforti, äh, härra Kirkhope, et UNHCR-i esindajat ja kõiki, kõiki teisi äh, ja ka õigustalituse liikmeid. suur tänu. Äh, proua Ladvar, palun. suur tänu, härra juhataja. minu raporti, raport, mis käsitleb Euroopa vahistamismäärust, ja selle vastuvõtmine aitab meil tagada äh, vabaduse julgeoleku ja õigluse ala lõpuleviimise protsessi ja ma tahaksin tänada kõiki hariraportööre ka hea koostöö eest. me jõudsime suurele üksmeelele selles osas, millised õigusloomelised ja muud muudatused on vajalikud selleks, et vahistamismääruse ellu viia. kõik poliitilised äh, fraktsioonid, kes osalesid läbirääkimises, toetavad täiel määral seda raportit, mis on äh, vägagi hea näitaja minu arvates. me toetame siin Euroopa lisandväärtust Äh, Ann Weinberg ja Alan Tübei, äh, kes on teinud äh, oma uurimustööd, väärivad samuti tänusõnu. vahistamismäärus on aidanud korrakaitseorganitel üha rohkem üha keerulisema piiriülese kuritegevuse vastu võidelda ning kaitsta meie kodanike avatud ja vabas Euroopas. olen toetanud vahistamismäärdust juba aastaid tagasi ja mul on hea meel selle üle, tuhanded süüdi mõistetud kurjategijad on jõudnud kohtu ette ja tellida taha kiiremini kui äh, vana väljaandmismenetluse puhul, äh, kus ministrid kaasat-, kaasati. Äh, igasugune õigusemõistmine tähendab õiglust ohvritele. aga tahaks juhtida tähelepanu sellele, et selliste algatuste puhul on vaja to toetusi ja kaitseklausleid ning Euroopa Parlamenti ei ole alati õigusloomeprotsessis arvesse võetud. erinevad kriminaalõiguse standardid on põhjustanud mitmeid kriitilisi märkusi äh, vahistamismääruse kasutamise kohta ja vahistamismääruse kasutamist põhjendatud kriitikat tuleks kindlasti arvesse võtta ja parandada. ja ad hoc koordineerimata tegemine tegelemine äh, ei äh, ole optimaalne politsei koostöövorm selleks, et kohtud, politsei äh, ja teised organid teaksid, mis on kehtivad põhimõtted, tuleb Euroopa Liidu tasandil reform läbi viia, austades kahtlusaluste põhiõigusi ja süüdistatavate põhiõigusi. me pöördume komisjoni poole palvega esitada seadusandlik ettepanek ühe aasta jooksul, mis vastaks meie soovidele. ja kui mul veab ning mind valitakse taas Euroopa Parlamenti, siis mina avaldan selleks omalt poolt survet uuele volinikule. vahistamismäärus on väga ajakohane, see äh, on Euroopa vahistamise ja me peame lähtuma proportsionaalsuse kontrollist, me räägime siin samal ajal ka äh, uurimismääruses need kaks asja käivad koos. Äh, mõlema puhul on vajalikud proportsionaalsus ja inimõiguste klausles mõningad ja me oleme teinud ettepaneku ka otse konsulteerimismenetluse kohta, et kaks riiki saavad vahetada informatsiooni ning äh, et ja veeteed kasutatakse ära selleks, et kasutab ta ära valedel eesmärkidel. loodan ka, et kohtuvalmidust tugevdatakse, loodetavasti ei pikendata äh, eeluurimiseelset äh, kohtuotsuseelset äh, eeluurimisvanglas viibimist. Need kaks tööriista peavad üksteist täiendama ning tagama mõlema tõhusama kasutamise. oma lõppsõnavõtus räägin veel mõningatest asjaoludest, kuid nüüd ootan põnevusega positiivset sõnavõttu proua Redingilt. Oh, suur tänu ja palun, proua Reding. härra juhataja, saadikud, kõigepealt meeleoluraportist. komisjon võtab teadmiseks äh, selle kokkuleppe, mis äh, nõukogu ja parlament on saavutanud äh, selle liikmesriikide algatuse osas uurimismääruseks kriminaalasjades. see võib olla heaks instrumendiks piiriülese kuritegevuse uurimisel ja võib aidata kaht-, kahtlusaluste äh, üle õigusemõistmiseks, kui seda hästi rakendatakse. Euroopa Liidu konventsioon vastastikuse abi ja äh, Euroopa äh, Liidu vahistamismääruse äh, raamotsus, mis kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võeti ja mis see, seda on, see on üle võetud ainult kahes liikmesriigis. komisjon loodab, et seekord läheb teisiti, et liikmesriigid võtavad äh, selle direktiivi üle õigeaegselt ja õigesti. nii et ei juhtu nii, nagu tõendus, tõendite kogumise direktiiviga. enne Lissaboni lepet olid jõus kolm ähm, direktiivi, mis puudutasid vastastikust tunnustamist, ähm, kohtueelse menet-, kohtueelset menetlust ja nad põhinesid vastastikusel usaldusel, mis on äärmiselt oluline, et ühine Euroopa Liidu õigusruum saaks toimida. hoolimata sellest, et need direktiivid on juba ammu jõus, ei ole umbes või, või need otsus, raamotsused on juba ammu jõus, ei ole pooled liikmesriigid neid üle võtnud oma äh, õigusesse. vastavalt aluslepingus kolm äh, sätestatud vabaduse, turvalisuse, õiglusega rajaneval alal äh, seda saab ellu rakendada ainult siis, kui liikmesriigid oma kohustusi täidavad. suur tänu härra Mellule ja tema variraportööridele suurepärase töö eest. komisjon on väga hea meel, et see instrument on niivõrd hästi välja kujundatud ja eelkõige ka, et siin on niivõrd arvesse võetud põhiõiguste kaitset. see valgustab jällegi, kui oluline on Euroopa Parlamendi roll kaasotsustusmenetluses. proua Ladfordi raport. selle kohta ütleksin, et äh, hiljutistel aruteludel siin kojas ja ka muudel juhtudel olen äh, tugevalt kaitsnud Euroopa kodanike õigust liik-, vabale liikumisele Euroopa Liidu sees kuid avatud piirid ei tähenda, et kurjategijad võivad hoida kõrvale õigusmõistmisest lihtsalt reisides mõnda teise liikmesriiki ja sellepärast on meil Euroopa äh, vahistamismäärus juba kahe tuhande neljandast aastast. see on väga tõhus instrument nende isikute puhul, kes on äh, läinud mõnda teise liikmesriiki ja tagavad, et äh, kurjategijad ei varja ennast äh, Euroopa Liidu sees. meil on tuhandeid äh, näiteid, näiteks uimastikauplejad, inimkaubitsejad, pedofiilid, nad on toodud näiteks Hispaaniast Ühendkuningriiki ja seda palju kiiremini, kui varem võimalik oli vahist, enne vahistamismäärust. tänu vahistamismäärusele on ka mitmed äh, terrorismis kahtlustatavad äh, neis äh, jurisdiktsioonides, kus ne, neile süüdistus esitati. sellepärast on vahistamismäärus äärmiselt hea instrument, see ei tähenda, et ta oleks täiuslik ja et teda ei annaks täiustada. komisjon on öelnud ja meenutan äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta rakendamise aruannet. komisjon ütles seal, et on veel võimalik parandada seda instrumenti, näiteks et vältida selle määruse kasutamist kurja, kuritegude puhul, mis ei ole väga rasked ja kus see liigselt riivaks põhiõigusi. suur tänu äh, proua Ladfordile, Liibe komisjonile tehtud töö eest ja ähm, nende teadmistest, mis on selles raportis ähm, sisse töötatud ja me loodame, et äh, Euroopa Liidu vahistamissüsteemi arendatakse edasi hetkel tegeletakse mõnede probleemidega, mis on raportis välja toodud, näiteks põhiõigused. komisjon on teinud tööd, et tugevdada süüdistavat, süüdistatavate kaitset, meil on kokkulepe samuti direktiivide kohta, mis puudutab tõlkeid, info, õigut infos, õigust infole, õigust advokaadile, miinimumstandardid, mis peavad kehtima kõikjal Euroopa Liidus. mul on väga kahju vaid, et mõned liikmesriigid ei ole valmis osalema nende miinimumstandardite tagamisel kõikjal Euroopas. Need miinimumstandardid on vastukaaluks näiteks äh, sellele, et äh, isikud, kelle kohta on väljastatud vahistamismäärus, on, sellel isikul peab olema advokaat nii sellel, nii selles riigis, kes ta välja annab, kui ka selles riigis, kuhu ta viiakse. mul on mul on väga kahju, et mõned liikmesriigid ei osale selliste põhiõiguste tagamisel. Euroopa Parlament on olnud äärmiselt oluliseks partneriks, et neid õigusi äh, ka kaitsta ja suur tänu parlamendile sellest. ma tervitan ka Euroopa Parlamendi tööd komisjoni hiljutiste ettepanekutele, mis puudutab õigusabi äh, süütuse presumptsiooni menetlusõigust lastele ja haavatavatest inimrühmadest pärit süüdistavatele. see on ka heaks tä-, menetlusõigusi ähm, käsitlev instrument on heaks täienduseks vahistamismäärusele. on oluline, et kõik liikmesriigid äh, rakendaksid kõiki neid instrumente, et täita lüngad, mis puudutab äh, õigust äh, õiglasele kohtupidamisele kõigis liikmesriikides. lugupeetud saadikud, selles raportis on Euroopa vahistamismäärus väga õigesti pandud laiemasse konteksti kõigi vastastikused tunnustamise instrumentide hulgas, see puudutab näiteks ähm, kohtuotsuseid, kohtueelset menetlust. nagu ütlesin juba, siis komisjon on äh, vastu võtnud rakendus, äh, rakendamise aruande, kus me leiame, et need liikmesriigid ei ole kõiki neid instrumente äh, ühtlaselt üle võtnud. sellepärast leiame, et see otsus, sellegipoolest arvame, et otsus uuesti avada arutelu vahistamismääruse üle ei ole õigustatud, sest vahistamismäärust ei ole veel täielikult rakendatud äh, ähm, kõigi vastastikuse tunnustamise instrumentide raames. kui komisjonil on täi-, on võimalik täielik komisjon saab täielikud volitused selle määruse rakendamiseks selle aasta detsembris, siis me töötame selle määruse edasiarendamise nimel, nii näiteks Euroopa järelevalvemäärus, mis võib vähendada menetluse ees kinnipidamise äh, pikkust meil juba, me juba teeme jõupingutusi ja jätkame neid ka selleks, et koguda usaldusväärseid andmeid ja selleks on komisjon liikmesriikidega kokku leppinud uue küsimustiku suhtes, et koguda andmeid vahistamismääruse kohta. nii et kinnitan teile, et teie töö äh, äh, aitab kaasa vahistamismääruse süsteemi edasiarendamisele suur tänu. ja järgmine kõneleja, härra Carlos Coelho. härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid. räägin täna Rahvapartei nimel, omal nimel ja samuti Kinga Kali nimel kes pidi täna varakult Strasbourgist lahkuma kiireloomulistel põhjustel. me ei jõua demokraatiani ega õigusriigi põhimõtete paikapanemiseni, kui meil ei ole sõltumatut õigussüsteemi, mis toimib ka mõistliku ajaraamistiku sees. Euroopa vahistamismäärus ja uurimismäärus on väga olulised sammud selleks, et selle eesmärgini jõuda võitlemaks piiriülese kuritegevusega, et seda tõhusamalt teha, on meil vaja paremaid instrumente selleks, et piiriülest kuritegevust tõkestada, sest praegu on kurjategijate võimalik lahtiste piiride tõttu eest pageda need kõik on vastastikuse Äh, tunnustamise aluseks kohtuotsuste puhul. seda süsteemi on kritiseeritud, me teame seda, meie ees on väga palju väljakutseid, sest praegu on süsteem tasakaalust väljas Euroopa Liidus kriminaalasjades, on mitmeid tühikuid õigusaktides ja see on viinud ka selleni, et kahtlustatavad ja süüdistatavad põhiõigusi on rikutud. Äh, näiteks näiteks õigusabi ja põhiõiguste järgimine on kaks sellist punkti. me peaksime, praegu on see kõik põhinenud vastastikusel usaldusel, aga selle abil ei ole võimalik olnud tagada proportsionaalsusest kinnipidamist ja see kõik on käinud käsikäes ka sellega, et Euroopa õigust on kehvasti rakendatud. ma tahaksin tänada proua Landfordi raporti eest ja selle eest, et ta on pannud paika miinimumstandardid õiguste puhul, eriti just menetlusõigused, mis võimaldab meil Euroopa Liidus suuremat tasakaalu saavutada kriminaalasjades. ma õnnitlen eh, proua raportööri, sellepärast et ta on alati võidelnud inimõiguste eest. ma loodan, et ka siis riikides nähe, nähakse teda sellisena ja et eh, jõutaks ka õigluse, turvalisuse, vabadusel põhineva alani. ma tahaksin õnnitleda ka eh, Nuno Melot, kes on uurimismääruse raporti autor, ka tema on teinud suurepärase töö ära, see võimaldab meil jõuda esimesel lugemisel eh, kokkuleppeni, tegemist oli väga keeruka teemaga juba algusest peale uurimismäärus äh, saab äh, olema määravaks äh, kõikide uurimiste puhul ja tõendite kogumiste puhul menetluslikud õigused, te pakett käib siin käsikäes ja mulle on väga hea meel, et siin räägitakse proportsionaalsusest ja põhiõiguste austamisest. seda on võimalik vastastikuse tunnustamise ka toetada ja see kõik asetub praegusesse raamistikku, mis paraku on liiga keerukas ja natukene habras. mehhanism, ebaõnnestumine on olnud ilmne, ainult kaks liikmesriiki on rakendanud kogu süsteemi, sellele viitas ka proua raportöör, ma loodan, et praegune olukord paraneb ja praeguste uute määrustega eh, tähi-, täidetakse need tühikud, mis liikmesriikides on. proua Sippel, palun. suur tänu, proua Sippel. suur tänu. Euroopa vahistamismäärusega peaks kahtlust, aluseid ja süüdistatavaid võimalik olema kiiremini ühest liikmesriigist teise viia ja kohtu ette viia. see on väga hea ja õige, kuid paraku selle instrumendi rakendamisel on olnud mitmeid probleeme. ainult üks äh, näide, kümme kuud äh, äh, vangistust ähvardasid noort ema, keda selle vahistamismääruse alusel Poolast Ühendkuningriiki taheti saata ja ja seda sellepärast, et seitsmeteistaastaselt oli ta omanud väikest kogust amfetamiini. ta äh, kolis Ühendkuningriigi, leidis töökoha, äh, sa-, sünnitas poja, aga kuna ta ei võtnud ühendust äh, oma kriminaalhooldajaga, äh, siis väljastati see vahistamismäärus. ta oleks tõenäoliselt oma töö kaotanud ja kõigest ja alles siis, kui kuid oli mööda läinud, ametkonnad lõpuks nõustusid loobuma sellest määrusest. see on üks näide, millised probleemid võivad tekkida vahistamismääruse kasutamisel. usaldus õigusriiki eeldab mõlemat, et äh, kurjategija tuuakse kohtu ette, aga samas ka süüdistatavate menetlusõiguse austamist ja sellepärast nõuame komisjonilt, et ühe aasta jooksul äh, esitataks seadusandlik ettepanek vahistamismääruse reformimiseks. veel mõned punktid. igal erijuhul tuleb vahistamismääruse eh, väljastamisel mõelda eh, selle üle, kui raske kuriteoga on tegemist ja kas oleks võimalik minna alternatiivne variant. kui vahistamismääruse väljastamine riivab äh, põhiõigusi, siis peab olema võimalik äh, esitada vastuväid- või keelduda selle vahistamismääruse valm-, ähm, väljastamisest. ja ka süüdistataval endal peab olema võimalik äh, meetmeid selle vastu võtta. meil on vaja kindlasti peab olema tagatud õigus õiglasele kohtupidamisele. peab, peavad olema tagatud minimaalstandardid kogu Euroopas, nagu näiteks õigus tõlkele, vead ja äh, ekslikud kohtuotsused on sellegipoolest võimalikud ja sellepärast on meil vaja kindlaid otsustamise reegleid ja ka eeluurimise vangistuse puhul peavad kehtima kindlad reeglid. me ei pane vahistamismäärust küsimuse alla, aga olukord ei saa jätkuda selliselt, nagu ta praegu on ja sellepärast me toetame proua Ladfordi omaalgatuslikku raportit. komisjon peab esitama seadusandliku ettepaneku, et need probleemid lahendada ja liikmesriigid peavad samuti täitma oma kohustust tagada põhiõigused ka karistusõiguse vallas. suur tänu. proua Sarsetini, palun. aitäh, juhataja. rohelised toetavad seda ettepanekut see erineb Euroopa vahistamismäärusest, sest tõendite otsimine peab võimalikult vähe riivama inimeste õigusi. oluline on proportsionaalsus ja et austataks põhiõigusi. usaldus on hea, aga Äh, usalda, aga kontrolli, see peaks olema põhimõte. Need on need põhjused, miks ähm, siin vaistamismääruses peab olema ka ära toodud, miks, äh, millised võimalused on keelduda sellest määrusest, mis põhjused võivad selle, äh, selleks olla möödunud aastatel on see vahistamislus tekitanud äh, ka äh, palju kannatusi Euroopa Liidu kodanikele, kes on põhjendamatult äh, üle antud teisele liikmesriigile, kus nad on väga viletsates tingimustes pidanud ole-, pidanud olema kinnipidamisasutuses. ma olen ka ka esitanud küsimuse selle kohta ja mulle on öeldud, et see on lihtsalt paratamatu, aga öelge seda inimesele, kes on kinni peetud, kes sellepärast kaotab oma töökoha, kes on ohus, et ta võib oma kodu kaotada. proua Reding ütles, et äh, siia tuleb viia sisse muudatused, aga seda, sellega ei tohiks viivitada. vahistamismäärus on juba olemas juba kümme aastat ja ei ole kontrollitud selle proportsionaalsust proportsionaalsust ei ole arvesse võetud, et mõnedes riikides on kipidam-, kinnipidamistingimused ebainimlikud. õigusriigi põhimõtted peavad kehtima kõikjal, praegu see nii ei ole ja sellepärast äh, ei ole äh, seda ja sellepärast ei saa öelda, et ainukene alus õiguskoostööle on usaldus, nagu öeldud, usalda aga kontrolli ja sellepärast ma äh, toetan proua Ladfordi, kes rõhutab et vahistamismäärust tuleb kohandada. on oluline, et võetaks vajalikud meetmed, kehtestat-, kehtestataks standardid, proua Ladford või vabandust, proua Reding, ma ähm, ootan teilt, et te meie soove ka arvestaksite ja äh, aasta jooksul vastavad äh, meetmed võtaksite palun, härra Kirkhope. nii eh, Euroopa uurimismäärus kui ka vahistamismäärus on väga headeks eh, vahenditeks, et võidelda kuritegevuse ja terrorismi vastu. õnnitlen mõlemat raportööri nende tehtud töö eest. meie, minu riik on saanud juba uurimismäärusest ja vahistamismäärusest väga suurt eh, kasu, eriti mis puudutab raskete kuritegude ja kurjategijate Äh, kinnipidamisel. kui mina olin siseasjade minister, siis ma nägin, et kogu menetlus oli äärmiselt keeruline, poliitilisi takistusi oli väga palju ja ma ei tahaks sellise olukorra juurde tagasi minna. me elame sellises maailmas, kus piiriülene kuritegevus ja terrorism on äh, kirvena õhus ning olukord äh, läheb tõsisemaks iga päevaga ning seega on väga asjakohane, et me võtaksime vastu teatavaid meetmeid Euroopa Liidu tasandil. aga samuti peaks vaatama ka proportsionaalsust ja kontrollima olukorda, olukorda, meil on vaja proportsionaalsust ja see on meie arutelu keskpunktiks. vahistamismäärus ei peaks viima selleni, et inimesi äh, pannakse äh, vangi ilma põhjuseta. me üritasime seda välja töötada väga mitme aasta jooksul ning äh, seda ei tohiks kasutada pisikuritegude puhul on olemas erinevaid erandeid ning Euroopa Komisjoni, parlamentide ja riikide valitsuste ülesandeks on viia läbi see, et kogu seda instrumenti saadaks ka kõrgetasemeline reform. mina olen selle poolt, et õiguslik proportsionaalsus oleks kontrollitud ning et eh, kohtupidamine oleks õiglane. kurjategijatel ei ole eh, kohta Euroopa Liidus, kuhu peita ja see peaks suurendama liikme, kodanike usaldust liikmesriiki härra Vuljanitš, palun. aitäh, härra juhataja. ennekõike ma tahaksin tänada raportööre suurepärase töö eest. raportid on tasakaalustatud ja hästi põhjendatud ehm, ning ähm, need annavad meie käsutusse väga väärtuslikud instrumendid, mille abil on võimalik Euroopas piiriülese kuritegevuse vastu võidelda. raportid äh, tõstavad esile mõningad äh, puudujäägid, mis on praeguses süsteemis ja seda tõendab ka statistika ja arv näitajad, sest äh, ainult äh, üks viiendik äh, vahistamismäärustest äh, viidi ka täide. komisjon näeb, et praegusel hetkel on väga palju puudujääke süsteemis ja seega peaksime me tegema ettepanekuid, kuidas süsteemi parandada. komisjon vastutab selle eest, kuidas neid ettepanekuid ähm, Ehm, välja töötada. ma olen äh, nõus, et selle määruse raamistik, äh, õiguslik raamistik on natuke ebaselge, liikmesriikid saavad, äh, liikmesriigid saavad tegutseda nii, nagu nad ise heaks arvavad. kui me süsteemi parandame, siis nende täitmiste protsent samuti tõuseb. Uh, aitäh! me kuuleme väga palju põhiõigustest siin. Inglismaal äh, on meil väga head põhiõigused, veel olid enne, kui me Euroopa Liiduga liitusime nii, sajandite kaudu, kaupa olid habeas corpus näiteks kehtestatud ja samuti süütuse presumptsioon ja nii edasi. aga nüüd need õiguskaitsemeetmed eh, lõhutakse kriminaalõiguse meetmetega Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et ebaõiglus hakkab kasvama. meil on nüüd Euroopa uurimismäärus, mis annab välismaistele politseijõududele õiguse Briti politsei nimel uurimist läbi viia ja koalitsioonivalitsusel on nüüd võimalik ka mitte ühineda äh, nende saja kolmekümne kolme kriminaalõigusliku meetmega, mis Euroopa Liidus on Eh, ja sajaga me ei ole ühinenud ja kolmekümne viiega ühineme. Need sada eh, on tegelikult üleliigsed, nüüd need kolmkümmend viis meetmet, meedet, millega Ühendkuningriik liitub, on kõige ohtlikumad, sealhulgas ka Euroopa vahistamismäärus. see ei ole vajalik, sest on olemas juba vastastikuse eh, abimeetmed olemas, mis võimaldavad õigusasutustel ja politseil koostööd teha ka riigipiiride üleselt Äh, asi ei ole koostöös, vaid selles, et meie õigussüsteeme tahetakse harmoneerida ja eesmärgiks on Euroopa uues, ühendriikide loomine, selline ideoloogiline eesmärk. Äh, aga kui äh, aega on veel ja võib loobuda kõikidest meetmetest Ühendkuningriigis ja see oleks Briti rahva huvides, aga ma arvan, et toorid teevad nii nagu alati ja jälle müüvad oma kodanikud maha Euroopa Liidule. ma tänan ja järgmine on Karatsa pilt. ma tänan proua volinik, mina toetan kahel käel Euroopa uurimismäärust. mis see siis on? see annab liikmesriikidele võimaluse taotleda, et teine liikmesriik teostaks uurimismeetmeid, kui tegemist on ränkade kuritegudega et me võitleksime oma lahingu lapspornograafia, inimkaubandluse, narkootikumitega kauplemise või terrorismi või küberkuritegevuse või võltsimise vastu, on vaja tihedat koostööd teha kuritegevus on muutunud üha keerulisemaks, komplitseeritumaks ja mobiilsemaks. me peame andma paremad instrumendid oma õiguskaitseasutustele selleks, et kuritegusid vastusele võtta, võidelda organiseeritud kuritegevusega ja võrgustikega, kui nad tegutsevad piiriüleselt sellega tunnustatakse teiste liikmesriikide samme ja aidatakse üksteist uurimisi läbi viia. liikmesriikide pädevust austatakse õiguskaitse vallas täielikult ja liikmesriikide õigus kohaldub ka edasi kriminaalõiguse vallas. nüüd politsei ja õigusasutuste koostöö lihtsalt lihtsustub ja meie politseil ja meie prokuröridel on lihtsam tõhusalt tegutseda näiteks ajaliste piiride seadmine kiirendab peatähtsate tõendite esitamist piiriüleselt. ja tähtis on ka, et meil oleks selged õiguskaitsemeetmed kaitsmaks põhiõigusi ka kahtlusaluste puhul ja oleksid ka selged heastamisvahendid paigas tihe koostöö liikmesriikide vahel on väga tähtis, et tõhusalt piiriülese kuritegevusega võidelda. Euroopa uurimismäärdus koos Euroopa vahistamismäärusega on hea näide sellest, mida me saame üheskoos ära teha Euroopa Liidu tasandil. nii et sellest tõesti tõuseb tulu Euroopa kodanikele. Euroopa uurimismäärusega sellega me suurendame eh, meie kodanike turvatunnet ja samas ka austame nende eh, puutumatust. tähtis on, et meil oleks Euroopas korralik vabaduse ja turvalisuse ala, nagu Stockholmi programm seda meid üles kutsub tegema. ma tänan. nüüd eh, härra Vaiderholtser, kolm minutit ma tänan, Euroopa uurimismääris on väga tähtis õigusakt politsei koostöö vallas, see on tähtis samm äh, õiges suunas Stockholmi programmi elluviimisel. tegemist on algatusega, mis algselt pärineb seitsmelt liikmesriigilt, sealhulgas ka Austrialt ja ei tulnudki komisjonilt ja see on huvipakkuv. liikmesriik riikide huvid ja Euroopa Liidu huvid eh, ei tarvitse tingimata vastuolus teineteisega olla, nagu me siin näeme. Ah, siin on tuumaks koostöö ja tähtis on, et paraneks eh, koostöökord, kui tegemist on kuritegevuse uurimisega Euroopa Liidus tõkked on meile teada, mis koostöö teel on, nüüd on vaja need kõrvaldada. ja tänu sellele saab koostöö süveneda. Need instrumendid, mida me kasutame, peavad olema ka reaalsuses tõhusad ja bürokraatlikud tõkked ei tohi muuta politsei tööd koha peal keeruliseks. see on kodanike ja kõigi huvides. tähtis on eh, ka, et eh, isikute eraelu puutumatust austatakse. samas õiguskaitse on väga delikaatne valdkond ja siin on vaja väga ettevaatlikult talitada ja eh, kaitsta ka süüdistatavate huve. põhiõigused, põhivabadused on garanteeritud Euroopa hartaga ja mul on suur heameel, et kui me arutasime seda küsimust komisjoniga, siis meil õnnestus ka eh, põhiõiguste klausel teksti sisse panna. ja uurimist saab eh, käivitada ainult, eh, kui peetakse kinni ka isikute õigustest ja puutumatusest. nüüd eh, samas on ka eh, seatud teatud piirid, et süsteemi ei kuritarvitataks. Eh, me oleme nüüd tegevuskorda mõneti muutnud oma ettepanekutega ja ma arvan, et Eh, me näitame, kuivõrd tähtsaks me peame õigusasutuste ja politsei koostööd ning meil on eh, siin kojas üsna suur üksmeel nendes küsimustes. ma tänan raportööre ja variraportööre südames, sest nad on tublisti vaeva näinud ja head tööd teinud. see on olnud väga viljakas. see on. ma tänan. nüüd härra Wojtšekovski Euroopa.... suur tänu. Euroopa uurimismäärus on väga tähtis instrument ja selle praktiline väärtus on suurem kui Euroopa vahistamismäärusel, sest uurimismäärus hõlmab väga suurt juhtumite hulka, tihtipeale on vaja kriminaaljuhtumite puhul ka väljaspoolt riiki tõendeid koguda. on vaja ka äh, tunnistajaid küsitleda ja nii edasi ja sellepärast õiguskaitseasutused hakkavad seda uurimismäärust kindlasti kasutama, tähtis instrument on see, mis muudab ka koostöö õiguskaitsesüsteemide vahel Euroopa Liidus paremaks. koostöö muutub tihedamaks ning samas tuleb ka pöörata rohkem tähelepanu eh, liikmesriigi õigussüsteemide kvaliteedile. Eh, tihtipeale kodanikud kaebavad selle üle, kuidas õigust mõistetakse. õigussüsteem peab pälvima kodanike usalduse. ma tänan. nüüd härra Bonanini. <clears throat> ma tänan Euroopa uurimismäärus ja Euroopa vahistamismäärus on kaks tähtsat elementi Euroopa kriminaalõiguse valdkonna väljaarendamisel. Need on instrumendid võitluses kuritegevuse vastu ja palju tõhusamad kui tavalised eh, koostöövahendid. samas on vaja tagada, et põhiõigustest kinni peetakse, et neid austataks eh, uurimise ajal. on väga hea, et meil on artiklid viis ja seitse nüüd ette nähtud. praegu me oleme näinud, et vahistamismäärusega on lood liikmesriikides väga erinevad, väga erinevalt on seda instrumenti kasutatud ja põhiõiguste kaitsegi ei ole iga kord tagatud olnud. ja sellepärast on väga tähtis mõista, et määruse teinud äh, asutus peab ikkagi lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest ja äh, ei tohi mõõdutundetult kasutada seda instrumenti. ja veel üks soovitus, see puudub inimõiguste kaitset, see on riigi kohus ju garanteerida, äh, et kui kellegi õigusi rikutakse, siis saab ka edasi kaevata ja seda vastavalt artiklile kolmteist põhiõiguste hartas suur tänu, härra Jakolino. Äh, suur tänu, president äh,, volinik Reding, kolleegid. on selge, et kohtulikud meetmed, mida me täna arutame, on igati asjakohased, kui me räägime ühtse äh, õigusruumi loomisest ka karistusõiguses äh,. seaduste tulemuslikkus sõltub Äh, selgete vahendite olemasolust ja seetõttu vastastikune tunnustamine on äärmiselt oluline ja samuti ka kiire täitmine. kui me räägime Euroopa vahistamismäärusest, siis on õige, äh, mida ütles proua Ladford, et selle määruse kasutamisel tuleb arvestada proportsionaalsusega ja põhiõiguste austamisega Äh, on oluline tagada õiguskindlus ja selgus äh, võimalike õigusrikkumiste puhul. ma tahaksin õnnitleda härra Meelot suurepärase raporti koostamise äh, puhul, mis on pühendatud uurimismäärusele, sest on oluline saavutada ka õiguses selgus ja temapoolsed soovitused politsei koostööks on olulised Euroopa õigusruumi loomisel ja ma usun, et selle raporti sisu annab väärtusliku panuse sellesse. Euroopa vahistamismääruse kasutamist võib piirata nende valdkondadega, äh, kui äh, soovitakse kohtueelset kinnipidamist, äh, kui toimub paralleelselt ka uurimine, mis tähendab seda, et uurimismäärust võib täita siis äh, täitev riik, olles äh, kuulanud üle ka tunnistajad, kasutades videokonverentsi või telekonverentsi võimalusi. ja selline lähenemine seab väga palju nõudmisi ka korraldusliku küljele, kuid see saab anda positiivse panuse Euroopas äh, äh, süüdistuse esitamisel ja Äh, nõukogu ning komisjon tegelevad sellega edasi. härra Moraes. president, paar kuud tagasi äh, ma andsin tunnistusi Suurbritannia Lordide Kojas rääkides Euroopa vahistamisvääruse tulemuslikkusest. mina Euroopa kodanikuna analüüsisin seda ja minu arvates Euroopa vahistamismäärus on olnud äärmiselt efektiivne, sellest on saanud piiriülese kriminaalõiguse nurgakivi kuid nagu kõik siin kojas on teadlikud, äh, seda oli vaja kiiresti ja selgelt reformida, kuid küsimus on selles, kuidas saavutada tasakaal ja parunes Ladford on väga tulemuslikult äh, seda saavutanud ja mul on hea meel seda toetada. selleks, et üle saada sellest, kuidas äh, Euroopa vaistlemisväärust karikuleeriti, see on halb ja meil on vaja selgeid tõendeid, äh, objektiivseid äh, asitõendeid selle kohta, mis on valesti läinud Euroopa vaistmismärk on minu kodulinnas Londonis, minu kodumaal Ühendkuningriigis Maggie Hughes'i juhtumi puhul, keda volinik tunneb ja tema äh, poeg äh, Robert sattus äh, jõugurünnaku alla puhkuse ajal Kreetal, siis tema ründajad saadi kätte tänu Euroopa vahisemisväärusele pommikatsetused kahe tuhande viiendal aastal eh, need inimesed eh, toodi ka kohtu ette tänu eh, Euroopa paistmisväärsusel. on ka teisi pisemaid juhtumeid, kui inimesi peetakse väga kaua kohtueelselt kinni ja ja sellest on teavitatud ka Euroopa Inimõiguste Kohust, sest asi on veninud selles riigis, kus on nõutud väljaandmist. kuid me peame saavutama objektiivsuse, tasakaalu tegema oma töö ära parlamendisaadikutena selleks, et see tasakaal saavutada. see ei tähenda seda, et reformi pole vaja. aga kui me töötame Euroopa vahistamismääruse kallal, siis me näeme, et see on väga väärtuslik ja kui me mõtleme nende faktide peale, eh, kui me midagi teeme ära piiriülese mm, õigusemõistmise jaoks, kui see on tõeliselt efektiivne ja kui me leiame ka õiged detailid, siis me saavutame ka selguse. härra Moraes, teil on sinise kaardi küsimus. kas te olete nõus? palun. Claude, ma tahaksin äh, äh, midagi sulle meenutada, mis sa ütlesid, sa viitasid härra Hughesile ja Kreeta juhtumile ja ütlesid, et tema ründajad on kohtu all Kreek-, Kreetal need, keda süüdistatakse tema ründamises, on kohtu all kuna nad ei ole veel süüdi mõistetud ja mõned väidavad, et nad ei olnud isegi selles kohal, kui see rünnak toimus, kuid asitõendite puudumine nende vastu ei ole olnud takistuseks nende väljaandmisel. sa oled väga õiglane, kas sa tahaksid nüüd äh, tagasi võtta oma sõna attack ja kasutada sõna accused süüdistatav selle asemel? jah. ma oleks pidanud oma sõnavõttu ette lugema Eh, kus on kirjas, et kui ta oli puhkusel Kreetal ja tema ründajad on nüüd kohtu all tänu ehistamisväärtuste, ma arvan, et sul on õigus, see võib-olla ei ole parim näide, aga sul on õigus kuid äh, mul ei ole kunagi varem olnud sinise kaardi äh, äh, küsimust ja ma loodan, et ei pahanda, et kui ma seletan pikemalt oma kolleegidel, sest on väga palju näiteid selle kohta, kuidas Euroopa vahistamisväärmuse abil on inimesed kiiresti kohtu alla antud, kuid mõningatel juhtudel on juhtumid tõesti läbi kukkunud, ka sina oled seatud ja seetõttu me püüame reformida Euroopa vahistamisväärust ja ma loodan, et sa mõistad ka seda. suur tänu, härra Nikolson, üks minut, suur tänu, proua president mina olen Põhja-Iirimaalt ja meil on seal üsna unikaalne olukord, et me oleme ainuke osa Ühendkuningriigis, millel on maapiir teise liikmesriigiga. Äh, see piir ei pea läbi ja kuritegevusega tegelemine selles piirkonnas on ohtlik ja raske ja selleks on vaja väga tihedat piiriülest koostööd, politsei koostööd Euroopa Liiduga. ja ma tahaksin avaldada austust äh, politseijõududele Põhja-Iirimaal selle puhul, kuidas nad on aastate jooksul seda koostööd edasi arendanud, mis varem ei eksisteerinud. Euroopa vahistamismäärus on üks kõige tähtsamaid vahendeid, mis meie käsutuses on piiriülese terrorismi vastu võitlemisel. ilma selleta puuduks õiguslik alus äh, väljaandmiseks näiteks Ühendkuningriigi ja Iirimaa Vabariigi vahel. see jätaks Põhja-Iirimaa väga äh, haavatavasse olukorda ja äh, väheneks ka vastastikune abi ja ei väheneks ka see lõhe, mis oleks kasuks ainult terroristidele ja kurjategijatele Äh, mõned kahtlusalused kurjategijad, terroristid on üle antud Ühendkuningriigi ametivõimudele äh, kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist. kui me endiselt toetame suuremat proportsionaalsust, siis ka mina toetan Euroopa vahitamisvääruse reformimist, kuna see on selgelt näidanud, et ta aitab saavutada soovitud tulemust. suur tänu, härra Stiir, kaks minutit ma toetan Euroopa Liidu rolli tugevdamist karistusõiguse valdkonnas ja ma usun, et eh, Euroopa õistami-, uurimismääruse direktiiv kujutab endast sammu õiges suunas, see võimaldab koguda tõendusmaterjale eh, lihtsamini piiriüleste kuritegude puhul. ma tahan samuti kinnitada, Euroopa vahistamismäärus on endiselt kõige edukam vahend Euroopa karistusõigusest, kuid loomulikult on võimalik ka seda täiustada, on vaja harmoneerida äh, tegevustavasid ja tuleb vältida poliitilist mõju äh, Euroopa vahistamismääruse tegemisel ja täitmisel, kuid see ei peaks venima pikaks protsessiks ega muutma väljaandmise raskemaks. ma usun, et me peaksime rõhutama seda, et liikmesriigid peavad kohaldama Euroopa vahestamismäärust poliitiliste manipulatsioonidega. näiteks möödunud aasta suvel äh, Horvaatias oli juhtum, äh, Euroopa vahestamismäärus anti kahe kõrge ametniku kohta äh, salapolitseist ja me näeme, et siiski endised poliitilised struktuurid kasutavad ära oma mõjuvõimu ja manipuleerivad avaliku arvamusega ning ka survestavad õigussüsteemi. kuigi eh, neil see ebaõnnestus, kuna Euroopa Komisjon sekkus, Zagrebi valitsus eh, pidi loobuma eh, vahistamismääruse blokeerimisest ja andma võimaluse kohtutele ja mitte poliitikutele otsustada nende endiste ametnike saatuse üle see oli äh, Horvaatia riigi ja Euroopa äh, seaduste võit. isegi euroskeptikud täna on sunnitud tunnistama, et kuriteod oleks jäänud karistamata, kui Horvaatia ei oleks saanud Euroopa Liidu liikmeks. seega Euroopa vahistamismääruse kasutamine Horvaatias tähistab uue ajastu algust, mis tähendab seda, et keegi ei ole seadusest kõrgemalt, see on oluline meie tuleviku jaoks, sest eh, ilma eh, õigusriigi põhimõteta ei ole ka majanduslikku arengut. suur tänu. proua Flašikov ei ole saalis ja seetõttu annan sõna proua Marko Naitele. suur tänu suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin ka paari sõnaga kommenteerida äh, seda raportit. ma avaldan tunnustust äh, proua raportöörile, liikmesriigid peavad kasutama samasid norme. mõni aasta tagasi üks riik keeldus välja andmast isikut, keda süüdistati sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude sooritamises. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kolmeteistkümnendal jaanuar viis see isik ka Leedus inimsusevastaseid kuriteod toime ja teda ei antud Leedule välja ma ei tahaks rääkida ainult nendest eranditest, mille alusel ei anta välja inimesi, kes äh, on äh, oma kuriteod sooritanud enne kahe tuhande teist aastat, ma arvan, et kõige olulisemate või kõige raskemate kuritegude puhul ei peaks selline tähtaeg kest-, kehtima Euroopa Komisjon äh, on oma seisukohad avaldanud, Horvaatia peab ka oma kohuseid täitma, seni nad ei ole neid määruseid täitnud. ja volinik Reding, mida te arvate sellest kirjeldusest? et äh, kas ei peaks ka äh, see vahistamismäärus kehtima nende kuritegude osas, mis on pärast kahe tuhande teist aastat sooritatud, kolleeg Tomašitš? suur tänu, proua juhataja. Euroopa vahistamismäärus on väga oluline element äh, justiitskoostöös liikmesriikide vahel. see toob äh, peidust välja kurjategijad, kes on seni saanud varjuda sellepärast, et liikmesriigid ei ole teinud omavahel koostööd. Horvaatia jaoks on see väga oluline küsimus, meie kodanikud on olnud süstemaatilise tagakiusamise ohvrid Jugoslaavia salateenistuste poolt. ja ma tahaksin tervitada selles resolutsioonis eriti seda kohta, kus räägitakse sellest, et liikmesriigid ja komisjon peavad koostööd tegema õigusekspertide koolitamisel. Horvaatias loodi kohus, mil, kes otsustas härra Belkovitši Saksamaale välja anda e, seoses siis ühe Horvaatia immigrandi mõrvaga. aga samas teine kohus otsustas hoopis teistpidi e, samasuguse juhtumi puhul ja ei andnud inimest välja. E, ma arvan, et siin peaksid kehtima ühtsed normid. kolleeg Pielan, palun suur tänu, proua juhataja. Euroopa vahistamismäärus on suunatud sellele, et kõik menetlused, mis eelnevad kurjategijate tabamisele ja nende üle õiguse mõistmisele, oleksid lühemad. kahtlustavate isikute väljaandmise ka seotud ajad on nüüd lühenenud. ilma selle vahistamismääruseta ei oleks see võimalik. see süsteem aga kahjuks on siiski eh, veel kaugel ideaalsest ja see eh, tähendab seda, et me näeme teatavat eh, selektiivset kohtumõistmist mõnikord äh, kasutatakse seda liiast vahistamismääruse väljaandmise võimalust ja ei lähtuta proportsionaalsuse põhimõttest, nii et ma kutsuksin üles paremini kasutama seda menetlust ja mitte üle kasutama vahistamismäärust. Äh, kolleeg Paška, palun. suur tänu proua juhataja, proua volinik. Euroopa mm, tur-, vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanev ala eeldab koostööd ka õigussüsteemide ja justiitsorganite vahelt piiriülesel tasandil. Euroopa vahistamismääruse otsus aastast kaks tuhat kaks tähendab seda, et nüüd tuleb vastastikku kohtumenetlusi tunnistada vastastikuse usalduse alusel. Euroopa Komisjoni uuring mm, viitab aga üsna mitmele äh, puudujääk üle selle süsteemi toimimises ja seega on oluline, et komisjon äh, koostaks rea õiguslikke meetmeid selleks, et need puudujäägid eraldada. Need kõik peaksid olema lisaks äh, see, lisaks sellele, mis komisjon on oma aruandes välja toonud, tuleks läbi viia ülevaade ka selle osas, et miks jäävad mõned äh, vahistamismäärused rakendamata. suur tänu järgmisena saab sõna volinik Reding, palun. juhataja, lubage mul meelde tuletada parlamendiliikmetele, et äh, õigus- ja siseasjade valdkonnas on teatavad reeglid, mida tuleb järgida. Need reeglid on teistsugused kui teistes poliitikavaldkondades, näiteks vastavalt Lissaboni lepingule võivad liikmesriigid eh, teha ilma komisjonita selles vallas eh, õigusandlikke ettepanekuid, näiteks oli see nii Euroopa uurimusmääruse puhul. Euroopa Parlament on kaasmenetleja sellel, eh, selles küsimuses õnneks ja, ja saab teha ettepanekuid, mis aitavad tasakaalu viia ohutuse ja õiguste pooled ja selge on see, et komisjonid eh, on ka valdkondi, kus eh, saab, saavad liikmesriigid ilma Euroopa Komisjonita, ilma Euroopa Parlamendita ja ilma Euroopa Kohtu kontrollita ka teha ettepanekuid. nüüd õnneks see periood eh, leiab oma lõpu esimesel detsembril, nii et erandite aeg on selleks ajaks siis ümber. nüüd Euroopa uurimismääruse kohta ma tahaksin öelda seda, et ma loodan, et seekord see direktiiv ka rakendatakse ja seda kasutatakse nii, mitte äh, nagu äh, Euroopa tõendi kogumismääruse puhul, kus äh, rakendas seda ainult kaks liikmesriiki ja selle direktiivi rakendamine, ma tahaksin parlamendile veel öelda, äh, läheb nüüd komisjoni seire alla ja komisjon ei põrku tagasi rikkumismenetluse käivitamisel, kui ei võeta direktiivi korralikult üle või ei rakendata reegleid, mis on vastu võetud. seesama äh, menetlus äh, on kasutusel ka Euroopa vahistamise määruse osas, esimesel detsembril nimelt saab üle Lissaboni lep-, ümber Lissaboni lepingu üleminekufaas ja sellest hetkest saab siis komisjon käivitada rikkumismenetluse, kui ei rakendata Euroopa vahistamismääruse sätteid äh, korrektselt. ja siis on meie eesmärgiks äh, täisrakendumine Äh, näiteks nagu Euroopa järelevalvemääruse läbi saame me vähendada eelvangistuse äh, aega äh, vahistamismääruse puhul, nii et see peaks tähendama siis seda, et tulevikus hakkavad kõik instrumendid üheskoos hästi toimima. ja ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme aastaid juba selle asjaga tegelenud näiteks õiglase kohtumõistmise õigused. see on direktiiv, mille komisjon esitas Lissaboni lepingu kohaselt selleks, et tasakaalustada julgeolekukaalutlused üksikisiku õiguste kaitsekaalutlustega. kõik need direktiivid hõlmavad endas konkreetseid elemente, mis toestavad vahistamismääruse seadusandlust, õigus äh, tõlkele, õigus äh, saada teavitatud õigustest, õigus äh, õigusabile ja õigus isegi pöörduda advokaadi poole nii päritolu kui, päritoluriigis kui ka vahistamismääruse väljastanud riigis need õigused, mis on tänaseks saavutatud, õigusabi, süütuse presumptsioon, äh, laste õigused ja äh, haavatavate inimeste kaitse, need on kõik väga olulised äh, selleks, et tagada tasakaal, mis kahjuks ei olnud sugugi nii enne, kui Lissaboni leping vastu võeti. nüüd on parlamendil võimalus kõike seda rakendada mul on kahju sellest, et mõned liikmesriigid on keeldunud liituma nende elementidega õiglase kohtumistmise kontseptsioonist, see ei ole õige Euroopa Liidu kontekstis. suur tänu, volinik Reding, järgmisena saab sõna kolleeg Meelo, kaks minutit. ma tänan Äh, mida see direktiiv võimaldab? võimaldab suuremat õiglust. kriminaalmenetlus peab rohkem kinni tulevikus inimõigustest ja proportsionaalsuse põhimõttest. Euroopa politseijõud peavad kuritegusid uurima. loomulikult nad peavad seda tegema ja sellepärast ongi vaja seda reguleerida ja sellised riigid nagu Portugal ja teised liikmesriigid Euroopa Liidus hakkavad seda kõike ellu rakendama. me oleme ju ühes liidus, Euroopa Liidus ja tähtis on hea seista selle eest, et kui keegi paneb kuriteo toime, siis ta, kuritegu uuritakse ja siis antakse ta ka kohtu alla ja toimub õiglane kohtumõistmine ja kui ta leitakse süüdi olevat, siis teda karistatakse ja kui ei ole ta süüdi, siis mõistetakse õigeks. jah, meil on vabadusel rajanev ala ja äh, me kinnistame seda vabadust ka nende instrumentide kaudu, mis tõesti tagavad ka uurimisalustele põhiõigustes kinnipidamisega siis, kui nad on süüdistatavad, kui neid kahtlustatakse kuriteos. aga üks asi on kindel. kui Schengen eksisteerib, siis on eh, kergem ringi liikuda inimesel, aga on kergem ka kuritegusid piiriüleselt toime panna ja kui politsei ei suuda toime tulla nende mobiilsete kurjategijatega ja kohtud ei suuda nendega toime tulla, siis ei ole meil enam eh, vabaduse ja õigusel rajanevat ala. ma tänan kõiki raportööre, variraportööre, komisjoni proua Ladford ma tänan. ma olen nõus pea kõigiga siin arutelus ja tänan, et osalesite. kui tohib, ma äh, viitaks härra Nikolsoni sõnadele, ta rääkis Iirimaal olukorrast, ma olen isegi nõus härra Patteniga, kui ta viitas sõnale alleged, väidetav. Äh, äh, aga samas minu seisukohad on hoopis teistsugused kui härra Patteni seisukohad ja ka meie parteid on erinevatel seisukohtadel Nigeli arutelus. paar märkust, mida ma ei teinud oma sissejuhatavas osas, tahtsin öelda, kui tähtsaks me peame seda, et see kohtueelne kinnipidamine on väga pikaks venimas ja ka tingimused seejuures ei ole Äh, head, nii et äh, tähtis on, et standardeid siin tõstetaks ja tehtaks selle kohta ka ettepanekud, millised peaksid olema kohtueelse kinnipidamise standardid ja samuti räägiti siin parema koolituse vajadust, just õiguskaitsetöötajaid on vaja koolitada paremini ja kindlasti on vaja ka eh, kaitseadvokaate paremini koolitada kriminaalõiguse vallas ja ma olen täiesti nõus asepresident eh, Redinguga, mis puudutab menetlusõiguste eh, teemat, mina olin raportöör selles küsimuses ja olen ka võidelnud Ühendkuningriigis õiguse eest advokaadile Eh, et seda direktiivi rakendataks. Eh, ja eh, minu raport kutsub üles kiiresti kogu meie kriminaalõiguse instrumentide paketi kähku ellu viima, sealhulgas ka järelevalve määrused, määrust ja menetlusõigusest ka seonduvat. ma olin väga pettunud öö, öö, kui te ütlesite, et igasugune e, taasavamine e, oleks e, ennatlik, aga mina leian, et see ei ole piisav lähenemisviis ja ma ootan, et me hakkame koostööd tegema komisjoniga selleks, et Mm, me saaksime õigusloomelise ettepaneku komisjonilt juba käesoleval aastal. Te kuulsite, kui üksmeelsed me oleme siin Euroopa Parlamendis selles ja seda ei saa ignoreerida. Um, there is a blue card for eh, sinine kaart on teile. Mr Batten. härra Batten. ma tänan, Sarah sa rääkisid seda, et kin-, kohtueelne kinnipidamine on väga eh, pikaks veninud, aga kas ei ole nõus, et üks põhjus on selles, et kui inimesed Britile välja ant-, Suurbritanniale välja antakse, siis peab politseil olema juhtum lõpule viidud, nad peavad olema valmis seda kohtusse sellega minema, enne kui nad kellegi välja annavad. aga mõned mandrisüsteemid näevad ette, et need uurivad eh, kohtunikud eh, võivad Äh, seda tuleks kasutada kuni aastaid ja see aeg hoitakse inimest kohtueelselt kinni. kas ka seda ei peaks arvesse võtma, enne kui kellegi väljaandmist kaalutakse? jah, ma olen teiega täiesti päri. see, kuidas vahistamismäärus on sõnastatud Äh, jah, siin on eesmärgiks ju kriminaalmenetlus, mitte uurimine ja see on üks põhjus, mikspärast Euroopa uurimismäärus niivõrd tähtsaks osutub võtab surve maha vahistamismäärused ja sellepärast me raportis räägimegi, et peab olema juhtum kohtuks küps ja väga tähtis on, et kohtud saaksid äh, konsulteerida ka selles ja me ei muuda kriminaalõigust ühetaoliseks kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides. see ei ole vastastikuse tunnustamise eesmärk, aga need kohtueelse kinnipidamise liiga pikad äh, ajad on üks probleem ja seda ma ka käsitlesin ja mul on minu valimisringkonnas üks mees, kes on kohutava kogemuse pidanud läbi elama ja seda ei tohiks juhtuda. ja ka meie kohus ei andnud teda välja, keeldus seda välja andmast. nii et tähtis on samas aga, et ei hakataks otsima kõige meelepärasemat riiki. ma tänan, sellega me oleme selle arutelu lõpetanud ja hääletus toimub homme keskpäeval